to, to write? Okay. Uh, well, colleagues, we will start in 30 seconds. kallid kolleegid, alustame poole minuti pärast, palun võtke istet. Mm, otwieram posiedzenie e, e, kuulutan istungjärgu avatuks. mul on siin kaks kolleegi, kes on soovinud protseduurilistes küsimustes sõna saada. kakssada kolmkümmend viis punkti koha pealt. aitäh, härra president, selle nädala istungjärgu alguses vastasite minu Austria kolleegi Jörg Laifteri küsimusele Lissaboni lepingu tagajärjel parlamendiga liituvate uute liikmete kohta ja selle kohta, millal nad siia peaksid tulema. ütlesite, et see sõltub nüüd nõukogust. ma olen nõus sellega, et mis, mis puudutab nende liitumisega parlamendiga täisliikmetega, aga ma ei ole päris kindel, kas see puudutab nende vaatleja staatust, mis eelneb nende täisliikmeks saamisele. mina tõlgendan David Martini otsuse, raporti kohta otsuse vastuvõtmist niimoodi, et nad saavad alustada tööd vaatlejatena niipea, kui nad on äh, Äh, valitud ja äh, liikmesriigid on nende valimisi kinnitanud ja meie parlamendina ise saame otsustada ise, milline on nende töötingimused äh, vaatlejatena. kas härra president saaks seda arutada raportööri härra Martiniga ja selleks, et lahendus saabuks võimalikult kiiresti, oleks ebamõistlik, kui uued liikmed on juba ametisse valitud li, riigid on kinnitanud nende ametisse valimise ja nad peavad ootama kuude kaupa, enne kui nad saavad tegelikult tööd alustada. paljud nendest on valmis tööd alustama praegu kohe, aitäh! suur aitäh, kallis kolleeg. nagu ma juba varem ütlesin, küsisin Euroopa, küsisin nõukogult otsuse kohta, meie AFCO komisjon peaks samuti selle küsimuse arvesse võtma ja seda uurima, mingit lõplikku otsust veel ei ole selle kohta kui palju on uusi kohti ja millistest riikidest peaksid uued saadikud tulema. lõplikku otsust selle kohta ei ole, ma tean, et Euroopa Parlament on selle kohta otsuse teinud, aga see otsus ei ole lõplik, nii et äh, ei ole niivõrd lihtne siia tuua vaatlejaliikmeid, kui ei ole lõplikku otsust äh, hulga ja riikide osas tehtud, nii et me peame veel veidi ootama. ma mõtlen selle asja üle ja ma tegelen selle asjaga äärmiselt jõuliselt. jah, ja teine protseduurilistes küsimustes sõna soovida oli proua Harms. daamid ja härrad, olen tõesti nõus, et äh, tegemist on keeruka küsimusega, see ei ole muidugi võimatu küsimus. tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et minu fraktsioonis ja Prantsusmaal peetud diskussioonide alusel leiame me, et on vale, et äh, meie vaatajaliikmed, mis iganes siis on nende staatus äh, riiklikes parlamentides, meie arvates inimesed, kes tulevad siia vaatlejaliikmetena, peaksid loobuma oma kohast äh, riikide parlamentides. ja veel üks protseduuriline küsimus, härra Udi. aitäh, artikkel sada kümme meie kodukorras me tulime siia, et vaadata Rootsi eesistuja tulemusi, ma vaatan siin härra peaministrit, kes on väga tõhusalt äh, eesistumist äh, korraldanud, tahaksin pöörata tähelepanu ka äh, komisjoni presidendi tähelepanu pöörata artiklile viisteist, kus öeldakse, et nõukogu eesistuja peab äh, avaldama raporti pärast kõiki ülemkogu kohtumisi. härra Rompoi uus äh, nõukogu president ei ole siin, äh, häbilugu, sest et minu arvates on tema ametisse valitud alates esimesest detsembrist kaks tuhat üheksa, ta juba teeb suurt tööd, tegeleb diplomaatiliselt ja on häbilugu, et teda siin ei ole, ta peaks tulema siia kõnelema parlamendiga, tutvustama ennast nii et tema tegelikult peaks tulema siia ja esitlema meile ülemkogu üheteistkümnenda, kaheteistkümnenda detsembri ülemkogu tulemusi. suur aitäh, selgitan seda küsimust. on saavutatud kokkulepe nõukogu eh, presidendi härra Rompoi ja hetke nõukogu eesistuja äh, peaminister Reinfeldti vahel. selle kokkuleppe alusel põhineb selle aasta viimane kuu vanal põhimõttel, kui, äh, mis tähendab seda, et meie istungitel käib kohal härra peaminister. härra Rompuy astub ametlikult ametisse selles küsimuses esimesest jaanuarist kaks tuhat kümme. kallid kolleegid, daamid ja härrad, tahaksin kasutada nüüd võimalust ja härra Udil on näidanud sinist kaarti. riigijuhid, valitsusjuhid ei ole need, kes peaksid kuidagi tõlgendama hakkama neid lepinguid, mille inimesed on juba ratifitseerinud ja heaks kiitnud selgitan veel üks kord veidi detailsemalt. see on ka osa parlamendi otsusest, nii et ka teie olete selle otsuse teinud. meie otsustame, kelle me siia kutsume ja kuidas me nõukoguga koostööd teeme, kas siis äh, äh nõukogu presidendi kaudu või eesistuja esindaja kaudu, nii et meie parlamendina samuti otsustame selle, keda me kutsume siia ja millises järjekorras teeme seda ka meie institutsioonilise vahelise koostöö kaudu, me otsustame, kuidas edasist koostööd teha. Äh, nii et mulle tundub, et teiepoolne kommentaar on veidi ennatlik, teeme siin sellega äh, selles küsimuses koostööd nii nõukogu kui komisjoniga ja liiga vara on seda asja veel arutada, on äärmiselt oluline säilitada vajalik tasakaal eesistuja, härra peaministri ja Euroopa Liit eh, ja nõukogu eh, presidendi vahel. no sest nagu te teate, eesistuja muutub, aga eh, president jääb ametisse. me peame seda tasakaalu valvama ja kaitsma, me peame olema pidevas kontaktis nende valitsustega, kes on eesistujad ma kordan, see, keda me kutsume ja mis järjekorras, on meie otsus, loomulikult tuleks nõukoguga sellest rääkida, aga kallid kolleegid, ma arvan, et selles küsimuses tegutsema hakata on praegu veel liiga vara. nüüd on meie ees härra peaminister härra Reinfeldt, kes esitab meile oma kuue kuu ülevaadet oma eesistumise eh, käigust härra Rompoi ei olnud selle eesistuja töösse kaasatud, sest et ta sai ametisse kandidaadiks määratud ainult mõned nädalad tagasi, nii et on ilmselge, et tema sellest täna ei räägi. kas me oleme nüüd ühel nõul? hea küll, sooviksin soojalt tervitada siin härra peaminister Reinfeldti pärast peaaegu poolt aastat tema eesistumist peame loomulikult äh, ootama ära kolmekümne esimese detsembri, aga nüüd äh, ootame põnevusega